finantshuvide kaitse ühise põllumajanduspoliitika tulemuste põhise, põhiste kontrollimehhanismide väljatöötamise kohta ning härra Sarvamaal on aega neli minutit, aitäh. auväärne juhataja, härra asepresident Timmermans. meil on vaja tõhusust. kui kontrollitakse neli, neljakümmet miljonit äh, ülekannet meie põllumajanduspoliitikas, ma-, see läheb maksma umbes neli äh, miljardit aastas. ÜPP reeglid on muutunud järjest mitmekesisemaks ja keerulisemaks ning eeldada võib, et äh, et see viiekümne kaheksa miljoniline eelarve suureneb veelgi, kui midagi ette ei võet-, võeta talunikud peavad silmitsi seisma üüratu paberihunnikuga, mille nad peavad esitama ametnikele tulenevalt järjest keerulisematest kontrollimeetmetest ja reeglitest. Soome talunikud illustreerisid seda absurdsust väga hästi, nad näitasid kõrvuti kõiki ametlikke pabereid, mida äh, riiklikud ametid neilt iga-aastaselt nõuavad dokumendid äh, andsid kokku kolmkümmend kolm meetrit. ehk siis äh, äh, peaaegu kaks täisrida kokku panna siin kõik, kõiki meie saadikuid. kui me ei lihtsusta reegleid, siis on väga raske uusi inimesi põllumajandussektorisse juurde meelitada, raske on olemasolevaidki säilitada. keerulised reeglid tähendavad tahes-tahtmata ka seda, et maksumaksjate raha ei kasutata tõhusalt. mis isegi veel hullem, tõhususe puudumine toob kaasa ka ebakindluse selle kohta, kas ikkagi Euroopa rahasid kasutatakse õigesti. tulemuspõhised kontrollid võiksid olla mõningatele probleemidele lahenduseks. praegune raport ütleb, et tõhususe, tulemuslikkuse mõõtmise puhul tule, tulemuslikkust ja tõhusust tuleks just eelkõige kontrollide puhul rõhutada. et lihtsustada kasusaajatel olevat koormat, peaks korraldama kohapealsed kontrollid sellisel moel, et et neid ei peaks iga-aastaselt mitu korda läbi viima ühes kohas. kas komisjoni või kontrollikoja poolt. seeläbi, seda saaks teha seeläbi, et kehtestatakse kurikuulus ühtne auditiskeem. samuti peaksime me karistama halvemalt esinevaid esi-, riike ning auhindama paremaid see võib-olla ei ole, võib-olla kardetakse, et see ei ole meie liidu aluspõhimõtetega kooskõlas, kuid ma kinnitan teile, on küll. me peame ju jagama paremaid tavasid ning äh, seda just halvemini esinevate riikidega. peamine mõte raporti juures on järgmine. lihtsustamine on hädavajalik komisjon liigub selles suunas ning meie parlament peab seda samuti tegema raport soovib, et talunikud lõpuks pääseksid laudade taha, tagant põldudele ja et maksumaksjate rahaga kasutamist kontrollitakse samuti tõhusamalt, aitäh! suur tänu, nüüd on meil viis minutit vaba mikrofoni jaoks, üheks minutiks saab sõna kolleeg Novakov. Благодаря, госпожо председател aitäh! minu arvates oleks PR-i mõttes kõige kasulikum avalikustada tulemused mida meie siin oleme saavutanud. minu arvates härra Sarvamaa on teinud väga head tööd ning tema raportist võiksime me õppida nii mõndagi. pikad ja keerulised kontrollid ei aita kedagi. väga oluline on kiirendada kõiki menetlusi maksete puhul ning need, kes tegutsevad tulemuslikumalt ning äh, hästi, äh, neid peaks kontrollima vähem kui teisi. paberimajandust tuleks vähendada ja tuleks pigem kasutada elektroonilisi tehnoloogiaid. selle nimel, et optimeerida meie tööd ning parandada projektide tulemuslikkust. härra Kaputa, üks minut. suur tänu! juhataja. ÜPP reformi kulud on üüratud ning selle tulemus on veelgi keerukam struktuur. ÜPP-d tuleb lihtsustada. me peame lihtsustama kontrolle, menetluskorda, vähendama kontrollide kulusid. kui seda ei tehta ja ei tehta peagi, siis on tagajärjed hirmsad komisjon peaks seda arvesse võtma, eriti pidades silmas neljakümmend kahte agentuuri, kes antud öö, valdkonnas tegutsevad. kõnelejal palutakse tõlke silmas pidades aeglasemalt rääkida. seega, me peaksime karistama neid, kes esitavad öö, valeandmeid öö, ja öö, mida kontroll siis peab tuvastama öö, ja seeläbi saame samuti kulusid vähendama, vähendada. millised riigid äh, on, äh, tegutsevad tulemuslikult, millised mitte. ka see tuleks välja äh, selgitada, auhinnata häid tulemusi ning ka siis saame vähendada kulusid. ja ainult siis saame võib-olla saavutada need soovitavad tulemused, mida juba on mainitud. järgmine kolleeg, palun. suur tänu proua juhataja, ma tel-, tervitan seda algatust ning kutsun komisjoni ülesse ÜPP süsteemi lihtsustama. oluline oleks, et süsteem ei tuleks kasuks mitte ähm, tugitoolitalunikele, vaid nendele, kes tegelikult põllumajandussektoris tegutsevad ähm, rohestamine on samuti tähtis, see äh, tuleb kasuks ka vastutustundlikele talunikele, kes, kelle pered on põlvkondade kaupa sama maad harinud. komisjon peaks samuti õhutama agentuure kasutama antud võimalust meetmete lihtsustamiseks, et äh, läbi viies koolitusi ja nii edasi. suur tänu, härra Maales! aitäh! ÜPP bürokraatia ja keerukus, mis on talunike jaoks suureks koormaks, on Euroopa Liidu jaoks üks peamisi probleeme. me peame süsteemi lihtsustama selle jaoks, et tõhustada äh, meie toetuste tulemuslikkust ja tõhusust. põllumajanduses aga on meil probleeme palju. minu kodumaal on paljud talunikud vaesusesse langenud, nad ei suuda omadega hakkama saada, eriti mis on seotud äh, looduskatastroofidega ning äh, halba, äh, halva saagikusega. olukorda muudab tõsisemaks veelgi troik-, troika poolt paika pandud uus meetmete süsteem. toot-, samal ajal on ka äh, Venemaa embargo väga halvasti mõjunud Kreeka talunikele, seega me peame suurendama toetusi Kreeka talunikule, talunikele, kes memorandumi tõttu on väga raskes olukorras. härra Kristoforu, suur tänu, proua juhataja. me räägime väga tõsisest teemast. raport, mis meie ees seisab, on oivaline ning selle on koostanud väga oial-, oivaline kolleeg ning ta on välja toonud kõige tähtsamad aspektid. ega meil tema poolt öeldule midagi lisada ei olegi. tõhusus on siin võtmesõna. seda me näeme siis, kui me äh, vaatame, mis, äh, milline olukord meie ees seisab. ehk siis seitseteist protsenti ehk neli miljardit viiekümnest miljardist ÜPP eelarvest kulub kontrollidele. me ei saa nii palju enam edasi kontrollidele kulutada. vaadake tõsiselt seda, mis raportis seisab. kui me sama teed mööda jätkame, siis me, me hukkume ning võidavad ainult bürokraadid niisiis, me peame lahti saama halduskoormast ning leidma uusi innovatiivseid lahendusi, leidmaks võimalusi ka enesekontrolliks, suur tänu. ning nüüd volinik Timmermans vastuseks, palun, teil on sõna. kõneleja mikrofoni töötab jah, aitäh, loomulikult lihtsustamise eesmärk on ka vähendada kohapealsete kontrollide arvu lihtsamad reeglid tähendavad seda, et neid on lihtsam ellu rakendada, talunikel on lihtsam neid järgida ning äh, võimudel on lihtsam nende täitmist kontrollida. nagu mõned teist juba ütlesite, siis äh, komisjon on juba lihtsustamist alustanud, oleme jõudnud päris kaugele ning me oleme saanud kõikidelt sidusrühmadelt päris öö, äh, palju ettepanekuid, mõningaid muudatused on juba läbi viidud ja komisjon tuleb lähikuudel välja uute ettepanekutega. aga me ei pea ootama uusi reegleid selleks, et äh, vähendada olemasolevaid kontrolle talunike puhul liikmesriikidel on läbi erinevate meetmete võimalus vähendada kohapealseid kontrolle, mõningad liikmesriigid on väljendanud ka soovi seda uut võimalust kasutada ja komisjon töötab nende liikmesriikidega koos, tagamaks, et äh, kõik äh, vähendamise tingimused on täidetud. loomulikult, üks lihtne reegel on parem reeglite ellurakendamine. me kõik vastutame ju selle eest, et maksumaksjate raha ei kuritarvitataks, et see ei lõpetaks seal, kus ta ei peaks lõpetama. praegune õigustik õhutab samuti liikmesriike korraldama kontrolle nii, et talunike äh, koorem oleks võimalikult väike. me ei tohiks ka unustada seda, et ainult viite protsenti talunikest äh, kontrollitakse koha peal. suurem osa kontrolle äh, tulenevad siseriiklikest reeglitest, mis ei ole üldsegi seotud ÜPP õigustikuga loomulikult suuremale osale tanulikest on täiesti ükskõik, kas äh, kontrollid, äh, kontrolle viiakse läbi ÜPP või siseriiklike reeglite tõttu. täiesti õige, nad peaks töötama põllul, mitte tegelema bürokraatiaga. aga me usume, et liikmesriigid peaksid võimalikult palju äh, grupeerima olemasolevaid kontrolle Eh, ning samuti peaksid nad võib-olla õppima üksteiselt rohkem, kui nad seda senini teinud on. nagu ma ütlesin, kontrollid on ja on olulised ja on seda ka tulevikus. tingimused peavad ju ennem abi andmist olema täidetud ning loomulikult peab olema hiljem ka võimalus kontrollida, kas need tingimused on täidetud. mida keerulisemad ja arvukamad on tingimused, seda keerulisemad ja arvukamad on ka kontrollid. maksumaksjatel on ju õigus teada, kas Euroopa Liidu rahasid kulutatakse vastavalt reeglitele. ja seetõttu ei ole me nõus ühegi ettepanekuga, mis seaks ohtu korraliku Euroopa eelarve haldamise lõpetuseks peaksime me endalt küsima kas, kas kaheprotsendiline veamäär on sobilik lävend nii keerulise süsteemi jaoks, kui ÜPP seda on ja kas ta on piisav äh, ka maaelu äh, arendamise jaoks laiemalt. seetõttu peaksime me võib-olla läbi vaatama kontrollide kulutõhususe teema samuti. kui me selle teemaga ei tegele, siis äh, me oleme me jätnud hea võimaluse kasutamata. ühine põllumajanduspoliitika on ja jääb Euroopa Liidu nurgakiviks ning kõigi meie huvides on see, et see poliitika oleks võimalikult tõhus ning et seda toetaks nii talunikud kui kodanikud. maksumaksjad soovivad, et nende raha kulutataks hästi. ma tahaksin väga tänada härra Sarvamaad tema raporti eest, see on veel üks lisapanus praegusesse ÜPP lihtsustamise arutellu, suur tänu! aitäh, härra volinik, arutelu on lõppenud, homme hääletame selle raporti üle.